All right. Good afternoon. tere pärastlõunat. alustagem tööga siin Regionaalarengu Komisjonis. me alustame päevakorra kinnitamisega. kas on küsimusi või märkusi, ettepanekuid päevakorra kohta? tänaseks ja homseks ei ole sellisel juhul me võtame päevakorra vastu. teiseks, me peame heaks kiitma kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda jaanuari, kuuenda veebruari, kuueteistkümnenda veebruari ja kahekümne kaheksanda veebruari koosolekute protokollid. protokollide projektid on online olemas, nagu te teate. ja ma teen ettepaneku, et nagu ikka, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, eh, tõstatada eh, selle koosoleku käigus nendele protokollidele, siis on nad heaks kiidetud pärast koosolekut. teadaandeid mul ei ole. nii et saame kohe minna järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on härra Omašee raportiga mis käsitleb ühtekuuluvuse ja arengu edendamist Euroopa Liidu äärepoolsemates piirkondades ning eh, aluslepingu artikli kolmsada nelikümmend üheksa kohaldamist. praegu komisjon eh, valmistub kaks tuhat kaksteist strateegia revideerimiseks, mis käsitleb eh, äärepoolsemaid piirkondi ja nende majandusarengut. nüüd meie raporti Ehm, eesmärk on sõnastada parlamendi seisukoht. Ehm, kõige äärepoolsemad piirkonnad ja nende suhted Euroopa Liidu põhialaga. nüüd me arutame ehm, seda raporti projekti ja muudatusettepanekuid saab esitada kümnenda aprilli keskpäevani ja nii me saame maikuus selle algatusraporti üle hääletada. härra Omaršee, palun, nüüd on sõna teil, tutvustage oma raportit. Madame la présidente, je vous euh, remercie. proua, suur tänu nagu te ütlesite äh, täiesti õigesti, see raport on õige, õigel ajal välja tulnud ja suur tänu ka Regi komisjonile, et äh, otsustati tõesti äh, see raport koostada, sest praegu tõesti koostab Euroopa Komisjon uut strateegiat äärepoolsematele piirkondadele. ja samuti on see praegu arutelule tulnud äh, vastaval foorumil, kus osalevad äärepoolseimad alad ja mille organiseeris või korraldas siis äh, Euroopa Komisjon ja kohtumine leiab aset kolmekümnendal, kolmekümne esimesel märtsil. nüüd äh, selles raportis võetakse kokku see, kuidas on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmsada nelikümmend üheksa rakendunud erinevates Euroopa Liidu ühispoliitikates. ja äh, siin on nüüd äh, nii äh, täielikult kui võimalik analüüsitud olukorda ja lähtusin artikli kolmsada nelikümmend üheksa tõlgendamisest vastavalt sellele, mida otsustas Euroopa Kohus eelmise aasta detsembris, nagu te teate, äh, suur koda tuli kokku ja võttis vastu otsuse just selle artikli kolmsada nelikümmend üheksa rakendamise kohta, mida me kõik ootasime. Äh, võib-olla äh, on vaja meenutada, et see artikkel kolmsada nelikümmend üheksa ja sellest me oleme siin oma komisjonis ka rääkinud, et mm, et me ei ole küll öelnud, et me, mi-, mi-, milles see seisneb, aga artikkel kolmsada nelikümmend üheksa seega eh, tunnistab seda, eh, et äärepoolsemate piirkondade majandus, sotsiaal- ja sotsiaalolukord eh, sõltub nende geograafilisest asendist, majanduslikust sõltuvusest, Äh, väga vähesest arvust toodetest, äh, erilisest kliimast äh, ja nii edasi, seega niisugune olukord mõjutab väga tõsiselt nende piirkondade arengut ja seetõttu otsustas Euroopa Liit erimeetmed vastu võtta selleks, et need vastaksid just reg-, nende regioonide eripärale, piirangutele, nende arengut mõjutavatele teguritele ja eh, need eh, sätted sisalduvad siis nii aluslepingutes kui ka eh, ühispoliitikat puudutavates õigusaktides. nüüd nii õigusaktid, uue strateegia koostamine kui ka kohtuotsus on mõjutanud mind ja ma olen otsustanud siis uurida, analüüsida, kuidas aluslepingu artiklit kolmsada nelikümmend üheksa on äh, tõlgendatud, samuti artiklit kakssada üheksakümmend üheksa lõige kaks ja tuleb öelda veel, et äh, mm, äh, see artikkel on ju kehtinud üle kahekümne aasta ja üle kahekümne aasta on see mõjutanud ka öö, sellesuunalist tegevust. seetõttu äh, tahaksin nüüd tänada Euroopa Komisjoni äh, ja äh, just seda üksust, kes tegeleb äärepoolsemate piirkondadega et nad on võtnud nõuks äh, uuesti äh, seadustiku kallale asuda, arvestades seda, kui tähtis on artikli kolmsada nelikümmend üheksa äh, rakendamine, millel on tõesti läbiv, läbiv mõju, mis on ilmselge. ja nüüd meie komisjonil on samuti pädevus äärepoolsemate maade teema suhtes ja äh, seetõttu on oluline objektiivselt ja ausalt analüüsida nende territooriumide äh, olukorda, arvestades vastavat õigusraamistikku, aga muidugi ka arvestades poliitilisi ootusi, äh, arvestades regionaalseid poliitikuid, omavalitsusi, aga samuti ka neid kes regioonides äh, Euroopa Liidu vahenditest kasu saavad. millised on siis äh, need äh, meie põhilised leiud, mis on kajastatud selles raportis, mis käsitleb artikli kolmsada nelikümmend üheksa rakendamist. kõigepealt tahaksin rõhutada, et, et me kõik teame, et meil on palju, palju edu saavutatud eelkõige programmi POSEI kaudu, äh, aga äh, peab ütlema, et seesama artikkel kolmsada nelikümmend üheksa ei ole siiski veel äh, leidnud piisavalt kasutust ja meil on veel arenguruumi, oluliselt arenguruumi selleks, et, et seda täiel määral rakendada ja täpsemalt luues Äh, niisuguseid spetsiaalseid äh, kohandatud programme vastavalt uutele Euroopa Liidu poliitikatele, arvestades nii äh, ärbalsemate piirkondade eeliseid kui ka eriolukorda. artikkel kolmsada nelikümmend üheksa, ma usun, kõik mõistavad seda, on rakendunud siiani liiga Äh, piiratult, äh, mis on takistanud äärepoolsematel piirkondadel täie, täiel määral oma potentsiaali ära kasutada, arvestades nende piirkondade spetsiifikat, äh, arvestades ka seda, millised investeeringud on vaja piirkondadesse teha. see on siis olnud kahjuks nendele piirkondadele, kahju, et Ähm, tõesti see artikkel on rakendunud ainult piiratult mitmetes Euroopa Liidu poliitikatest, mõtlen siin kaubanduspoliitikat, me-, me-, merenduspoliitikat, kalanduspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat, konkurentsipoliitikat äh, või ka keskkonnapoliitikat. Nendes poliitikates äh, on vajalik spetsiifiline lähenemine kuid äh, see on ära unustatud äh, äh, ja ühiseid reegleid on ainult osaliselt kujundatud nii, et arvestada, arvest-, arvestatakse kohalikku olukorda ja kohalikku poliitikat, näiteks kalanduspoliitikas. aga ikkagi selline ähm, piiratus äh, või teatud vastuseis, äh, mis on esinenud mõnedes talitustes selleks, et kolm, kolmesaja neljakümne üheksandat artiklit äh, rakendada, ei ole sugugi tekkinud ähm, mingisugusest tahtmatusest tööd teha, vaid teadmatusest. ma teen selle järelduse kahekümne aastase kogemuse põhjal ja ma usun, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Kohtu otsus võimaldab nüüd olukorda parandada. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, loodetavasti nõukogu ka, äh, peavad nüüd äh, täna äh, tehtust järeldused tegema ja sellepärast loodamegi, et suhetes Euroopa Liidu ja tema äärepoolsemate piirkondadega avaneb uus peatükk. millised on siis meie põhisoovitused, mis on siin minu raportis kirjas. nimelt äh, me räägimegi sellest uuest peatükist äh, Euroopa Liidu äärepoolsemate piirkondade vahel, mis peab rajanema uuele Euroopa Liidu strateegiale äärepoolsematele piirkondadele. see on praegu töös, aga sellest tööst tuleb äh, Äh, arvestada, äh, kuidas äh, täiel määral ära kasutada kõiki võimalusi, näiteks luues konkreetseid uusi programme ja töötades välja jätkusuutlikud arengut arvestav poliitika. see uus strat-, strateegia võiks olla pikaajaline, ähm, kuid detailne Eh, ja eh, see peaks arvestama iga eh, äärepoolsemat piirkonda eraldi, arvestades tema konkreetseid iseloomujooni ja iseärasusi. sest loomulikult neid regioone kindlasti iseloomustavad mõned ühised näitajad, mis neid ühendavad, aga Äh, on olemas ka väga suur mitmekesisus, erinevused äärepoolsemate piirkondade vahel, mida tuleb arvestada. ja tahaksin äh, siis meenutada, et see strateegia peab olema kõikehõlmav. Äh, sooviksin, et komisjon tunnistaks seda uue strateegia väljatöötamisel ja arvestaks tehtud kokkuvõtteid, arvestades eh, detailselt iga regiooni majandussotsiaalnäitajaid. seega, see on selline üldine eh, taustainformatsioon ja nagu te isegi võisite tõdeda, minu raportis äh, on edasi äh, antud juba konkreetsemaid, detailsemaid soovitusi äh, ja vaadeldakse viit erinevat ühenduse poliitika teemat, mille puhul ma olen ka siis oma konkreetseid ettepanekuid teinud, ma ei taha kõikidest ettepanekutest konkreetselt rääkida, teil on võimalik neid teemasid tõstatada debati käigus, aga tõesti mõned punktid tahaksin esile tuua. kõigepealt ühtekuuluvuspoliitikast. räägime ühtekuuluvuspoliitikast eh, ja me arvame, et eh, kuna eh, siiani on arvestatud äärepoolsemate piirkondadega ühtekuuluvuspoliitikas, siis peaks seda artiklit kolmsada nelikümmend üheksa veelgi konsolideerima, nimelt vahendite ligipääsul, noorte tööhõives ja äh, ka äh, Junckeri plaani puhul, strateegiliste investeeringute puhul. nüüd räägiksin veel äh, kaubanduspoliitikast. siin kahjuks arvestatakse või on arvestatud äärepoolsemate piirkondadega väga harva ja kaubanduspoliitikat on kujundatud ilma ühegi eesmärgita ühtlustada äh, kaubanduspoliitikat ka äärepoolsemate regioonide suunas. näiteks kui me räägime äh, põllumajandustoodangust, äh, mis on väga tähtis äärepoolsemates piirkondades. Te teate, et Euro-, Euroopa Komisjon on vabakaubanduslepingute arvu suurendanud näiteks banaanikaubauses või siis suhkrukaubanduses Äh, aga need on just need äh, tootmissektorid, äh, mis on tähtsad nende äärepoolsemate piirkondade jaoks ja need kahepoolsed lepingud ohustavad nende piirkondade tootmist. alates kahe tuhande viiendast aastast on kadunud suhkrukvoodid ja garanteeritud suhkru hind ja äh, see on siis nüüd selline üldine kaubanduspoliitika tutvustus, millel tõesti on tohutu mõju selleks, et äh, et tõesti toetada äärepoolsemate piirkondade majandust ja palume nüüd, et Euroopa Komisjon äh, hõlmaks läbirääkimistel ka nende äärepoolsemate piirkondade kaubandushuvid, et oleksid mingisugused kaitseklauslid või tagatised ka nende regioonide jaoks. kolmas valdkond, mis on äärmiselt oluline äärepoolsematele piirkondadele ja muidugi kogu Euroopa Liidule, on merenduspoliitika, kala, kalanduspoliitika, nagu te teate, need äärepoolsemad äh, piirkonnad on ju eh, ikkagi saare piirkonnad, kas või näiteks Guajanas, kuigi mit-, kuigi mit-, võib-olla välja arvatud Guajanas, aga mujal on ikkagi kalandus väga tähtsal kohal. ja nüüd just äh, arvestades äh, Euroopa Liidu merendusvõimsust äh,, siis tuleb arvestada ka, et nendel piirkondadel on oma panus sellesse anda äh, ja ehm, et ühisest kalanduspoliitikast peaks saama kasu nii Euroopa Liit kui ka need äh, äärepoolsemad piirkonnad, kuid äh, praegu ei ole veel arvestatud äh, piisavalt äärepoolsemate piirkondade kalandusspetsiifikaga või potentsiaaliga ja tulemuseks ongi see, et vastavad määrused on pigem takistuseks kalanduse arengule ja merenduse arengule nendes piirkondades neljas valdkond, millest ma tahaksin rääkida, on fiskaalpoliitika. siinkohal tahaksin äh, öelda, et ähm, me nõuame, et Euroopa Komisjon aluslepingute valvajana otsustaks, tuleb äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat mm, ära kaotada need ähm, Äh, erirežiimid, äh, samas mitte ohustades äärepoolsemate piirkondade äh, majandusarengut, viitan siin üldisele grupierandile ja piirkondlikule riigiabi suunistele, mis on väga olulised nende piirkondade arengule. ja lõpuks tahaksime rääkida teaduspoliitikast, telekommunikatsioonist, transpordist, keskkonnast. Nendes valdkondades on äärepoolsemad piirkonnad väga vähe vahendeid saanud ja ja Äh, nendes valdkondades äh, on ühispoliitikale pandud suuri ootusi, seega tuleks mobiliseerida vastavad fondid, vahendid, äh, mis on täiesti olemas pra-, juba praegu, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend raames, ja leida siis äh, parimad võimal-, võimalused selleks, et Äh, äärepoolsemad piirkonnad ei jääks äh, tänapäeva mm, innovaatilises majanduses marginaalseks, et ka nemad võiksid äh, osaleda täiel määral selles uues teadmistepõhises majanduses ja ma olen täiesti veendunud, et nad on eh, täiesti väärilised partnerid, nad on nii rohelises majanduses tegijad, keskkonnakaitses kui ka sinises majanduses ehk merenduspoliitika kaudu, seega eh, see oli minu ülevaade, nüüd eh, ootan suure huviga meie kolleegide sõnavõtte, mis võiksid nende muudatusettepanekute kaudu, mis te teete, rikastada minu teksti. et me saaksime nii äh, Eh, nii kaasavalt kui võimalik koostada selle raporti, tänan. suur tänu, härra Marše. ja nüüd saavad sõna variraportöörid. härra Boltšak, Rahvapartei nimel, palun. ma tänan. mina räägin härra Vunga nimel, kes ei ole kohal ja kasutan oma emakeelt tšehhi keelt ma tänan härra Omaršeed raporti projekti eest. suur tänu ka koostöövalmiduse eest, kui me töötasime koos selle raporti kallal. ja tahan öelda, et härra Ponga jagab seda filosoofiat, mis härra Omaršee raportis on see tähendab seda, et härra Marche võetud suund on vastuvõetav meie fraktsioonile. aga meiegi teeme mõned muudatusettepanekud. ja räägin meie muudatusettepanekute prioriteetidest. me tahame rõhutada seda, kuivõrd oluline on koostöö komisjoni peadirektoraatide vahel. ja äärepoolsemate piirkondade vahel. samuti tahaksime rõhutada rohkem selles raportis äärepoolsemate piirkondade eripära seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ja selle mõjuga ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nii palju, härra Pungalt, meie variraportöörilt. suur tänu. järgmine, härra Manskuur. Euh, proua esinaine, kallid kolleegid, tahaksin äh, tänada kolleegi Jusun Omaršeed suurepärase töö eest, mis on tehtud selle äh, raporti kallal. Äh, me äh, kolleegid oleme eriti huvitatud sellest tööst, mis on tehtud ja siin on öeldud, et äärepoolsematel piirkondadel on mitmeid nii-öelda puudusi kaugusturgudest kauge geograafiline asend ja sellepärast ongi äh, koostatud artikkel kolmsada nelikümmend üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingusse. ja siin viidati ka kahe viieteistkümnenda detsembri äh, Euroopa Kohtu otsusele, mis nõuab Euroopa Liidu poliitika tõhusat rakendamist, arvestades äärepoolsemate piirkondade spetsiifikaga aga see artikkel kolmsada nelikümmend üheksa on siiani jäänud siiski tähelepanuta, ei ole ära kasutatud piisavalt selle artikli võimalusi, adapteerides Euroopa Liidu poliitikat nendele piirkondadele. ja seega on kasutatud seda artiklit piiratult ja selline olukord ei tohi kesta. nagu te teate, väljakutseid äärepoolsematel piirkondadel on mitmeid ja nagu raportöör täiesti õigesti ütles, ta tahtis näidata, milline on nende piirkondade äh, potentsiaal näiteks kalanduspoliitikas, kaubanduspoliitikas, see on vajalik ülemere majanduse arendamiseks. kõik need praegused poliitikad näitavad, et Euroopa Liit ei ole suutnud horisontaalset lähenemist välja töötada, arvestades äärepoolsemate piirkondade spetsiifikat. Posei äh, oli edukas, kui see on ainus, äh, ainus senini äh, horisont, horisontaalselt toimiv äh, instrument olnud ja milline on siis selle seos nende samaaegselt sõlmitud igasuguste kahepoolsete lepingutega, mis Euroopa Liit on sõlminud? kuidas mõjutab äh, bioloogilist mitmekesisust näiteks äh, Euroopa Liidu äh, ja kolmandate riikidega sõlmitud lepingute olukord, kui see mõjutab mõjutab äh, oluliselt kogu äh, ülemeremajandust, aga eriti konkurentsivõimet ja seetõttu tuleks artiklit kolmsada nelikümmend üheksa äh, uuesti tõlgendada. probleem on selles, et seda artiklit ei ole piisavalt ambitsioonikalt käsitletud. tahaksime, et komisjoni ja nõukogu poolelt et näidatakse üles selget poliitilist tahet äh, kasutada ära äh, äärepoolsemate piirkondade potentsiaali täielikult ja seetõttu tahaksingi öelda, et ma toetan seda raportit ja tahaksin siin komisjonis ka kaasa lüüa selleks, et Euroopa Parlament saaks midagi ära teha kõikide regioonide heaks, kaasa arvatud kõige äärepoolsemad. Uh, ma tänan. suur tänu raportöörile tehtud töö eest eh, selle viimase rakendusaruande kallal. ei tule üllatusena, et ECR-i fraktsioonil on mõned mured selle erikohtlemisega, mis äärepoolsemate piirkondadele osaks saab artikli kolm neli üheksa kasutamisel ja tahan selgelt eh, korrata seda seisukohta, mis meil on see oli meil sama, kui me rääkisime kalastuslaevastikust. ECR-i fraktsioon ei ole selle vastu, kui on sihipärane või spetsialiseeritud toetus Euroopa Liidu teatud piirkondadele, kes seda vajavad. aga me arvame, artikkel kolm neli üheksa on ebaõiglane, sest ta hõlmab ainult neid üheksat piirkonda. ja ECR-i arvates selline klassifikatsioon on aegunud ja üsna meelevaldne ega kajasta Euroopa Liidu tänast päeva. ja ei ole ka õiglane nende piirkondade osas, mis on Euroopa mandril, mis ka oma kliima, kauguse või topograafia tõttu on halvemas olukorras ja teisedki piirkonnad, mis jäävad kolm neli üheksa kohaldamise alt välja jah, me saame aru, et paindlikkus on tähtis ja suures osas seda eh, projekti toetame ja me oleme nõus sellega, et Euroopa strateegiad ja programmid äärepoolsemate piirkondade jaoks on ainult osaliselt rakendust leidnud ja eelkõnelejad juba rääkisid sellest. ja me tervitame seda, et parem dialoog oleks Euroopa Liidu äärepoolsemate piirkondade ja liikmesriikide vahel. jah, rohkem tuleb ära teha, oleme nõus tähtis on, et kõik Euroopa Liidu piirkonnad saaksid toetust sihipäraste programmide, spetsiifiliste programmide kaudu, mis on kohandatud neile, nende keskkonnale, mis nad, milles nad tegutsevad. ja raportöör väga õigesti ütleb, et terves reas poliitikavaldkondades kalandus, kaubandus ja põllumajandus äh, annab rohkem ära teha selleks, et toetada äärepoolsemaid piirkondi ja neid piirkondi, millel on samasugused tunnused nagu äärepoolsetel piirkondadel. seda saab teha palju efektiivsemaks ja võib palju näiteid tuua, kus Euroopa Liit Eh, eh, on juba olnud paindlik äärepoolsemate piirkondade puhul. Martinique, Guadalupe ja Reunion on need piirkonnad, kes saavad kasu kaheksakümne viie protsendilisest kaasfinantseerimise määrast, mis on ette nähtud vähim arenenud piirkondadele. aga skp on neil üle seitsmekümne viie protsendi skp keskmisest, mis tähendab, et eh, ja kui nad ei oleks äärepoolsemad, siis nad ei saaks kasu sellest. ja raport kutsub üles ka rakendama POSEI programme ka tulevikus ja on öeldud, et neid ei ole piisavalt hästi ära kasutatud nii et teeme selle kohta muudatusettepanekuid ja paindlikkus äärepoolsemate piirkondade osas on olnud vaatamata komisjoni ettepanekutele <clears throat> sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja mis puudutab eh, mere- ja kalandusfondi, siis sellest hüvitatakse täiendavad kulutused, mis tekivad äärepoolsematele piirkondadele ja nende ettevõtjatele, eh, kui nad oma kalatooteid töötlevad. ja seda vaatamata Euroopa Komisjoni eh, e-, ettepanekule POSEI programm MFF-i arvata me arvame, et äärepoolsemaid piirkondi tuleb proportsionaalselt toetada ja ei tohi olla ebaõiglane nende toetamine võrreldes teiste samasuguste tunnustega piirkondade toetamisel. nii et selline laiem revideerimine peaks toimuma. suur tänu, härra Van Meltenbrug. suur aitäh kõigepealt tahaksin tänada härra Marget selle raportprojekti eest, sest äh, tegemist on teemaga, mis on väga oluline. ma ise olen ka natukene, natukene reisinud Reunionil ja Martiniquil olen käinud ja ma tean küll, millised väljakutsed nendel, nendel piirkondadel on, mis on väga kaugel Euroopast. ma arvan, et me tegelikult ra-, jagame teatud punktides raportööri äh, et-, ettepanekuid, nimelt tuleb paremini rakendada neid aluslepingu artikleid, eh, mis puudutavad äärepoolsemaid piirkondi ja samuti tuleb lihtsustada ja süvendada piiriülest koostööd äärepoolsematest piirkondadest kolmandate riikidega, mis kuuluvad samasse geograafilisse piirkonda. Eh, samuti tuleb ette näha jätkusuutlikud investeeringud sotsiaalvaldkonda, samuti tuleb see nii-öelda sinist majandust toetada, mis on väga oluline eh, just eh, keskkonna suhtes ning tuleb tagada ka äärepoolsemate piirkondade energeetiline autonoomia, mis on eh, ka äärmiselt oluline ja ikkagi meil on ka mõned eriarvamused raportööriga. me arvame, et näiteks me ei ole eh, regionaalpoliitikas ühtekuuluvuspoliitikat siiski veel täiel määral ära kasutanud eh, äärepoolsemate regioonide suhtes. meie lähenemine on olnud eh, siin raportis ka sektoripõhiline pigem ja olen natuke ehk isegi pettunud selles suhtes, mis puudutab selle ra-, selles raportis kaubanduspoliitika käsitlemist, ja vabakaubanduslepinguid. ma ei ole ka nõus sellega, et äh, soovitakse mingisugust äh, toetust äh, suhkrutootjatele, kui suhkru hind maailmaturul langeb, ma muidugi armastan suhkrut ja suhkrutootjaid ja Martiniki, aga ikkagi need erandlikud toetusmeetmed Äh, võrreldes üldiste meetmetega, need tuleb siiski ühiselt arutada ja samuti tahaksin rääkida äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondist ja selle võimalustest. ma arvan, et siin me oleme ka erineval seisukohal, me arvame, et nendes fondides ei ole geograafilisi iseärasusi äh, ja konkreetseid ärevulsemate piirkondade kriteeriume arvestatud. me arvame pigem, et ühe, ühte ühtekuuluvusfond ar-, arvestab nende eripäradega, seega on tegemist erinevate fondidega, mis täiesti erinevalt toimivad ja seetõttu olengi raporti projektile vastavad muudatusettepanekud teinud ja loomulikult ma usaldan raportööri, et lõpptulemus äh, saab, saab kindlasti e-, meie komisjoni enamuse toetuse. aitäh! Thank you very much, Ms D'Amato, the floor is yours aitäh ja proua Demato, palun järgmisena. aitäh, proua esimees, suur tänu kõigile kolleegidele, eriti raportöörile koostatud raporti eest, sest tõesti on väga tähtis, et me tegeleksime ka pro poliitiliste probleemidega kõige äärepoolsemates piirkondades. geograafiline äh, piirkond mängib tõesti väga tähtsat rolli, me ju räägime siin tõesti saartest, mis on väga kaugel, me peame arvestama nende saarte topograafia kliimaga ning seetõttu äh, tuleb meil tunnistada, et nendel piirkondadel on väga raske edasi areneda, sest ka põllumajanduslik tootmine on seal äh, piiratud. kolleeg nõuab artikkel kolmesaja neljakümne üheksa laiendamist ja selle kaudu siis ka sealse piirkonna ähm, põllumajanduse suuremat äh, toetamist. ma arvan, et selline otsus peab olema kooskõlas kõikide teiste Euroopa poliitikatega. me peaksime arvestama ka merenduspoliitikaga ja meremajanduse kasvuga, sest selle selles valdkonnas on meil võimalik tõesti väga palju töökohti luua ja majandust toetada. me teame, et äh, meremajanduse käive on viiskümmend viis miljardit eurot igal aastal ja me tõesti peaksime merenduspoliitikasse kaasama ka näiteks Vahemere ranniku ja siin tuleb arvestada ökosüsteemide stabiilsuse tagamisega, mitmekülgsuse tagamisega, meil on vaja saavutada tasakaal jätkusuutliku arengu ja töökohtade vahel ning samamoodi tuleb seejuures hoolitseda veel ka eh, liikide mitmekesisuse säilimisega meres jäätmemajanduse probleemid on vaja samamoodi aastaks kaks tuhat kakskümmend lahendada, meil on vaja toetada investeeringuid nii äh, merel kui ka maismaal. ja tõesti, ma soovin, et meil oleks rohkem innovatsiooni nii äh, äh, kalanduses, turismis kui ka jäätmemajanduses. ökosüsteemide kaitse kui ökosüsteemide kaitse läbi kukub, siis me ei kasuta ära mitte meremajanduse potentsiaali, vaid äh, laseme käest väga suured võimalused teenuseid pakkuda ning samamoodi ka äh, kliimat kaitsta. me toetame kolleeg Omachi äh, tööd selles valdkonnas. aitäh! kas on veel Regionaalarengu Komisjoni liikmeid, kes sooviksid sõna saada? ei ole. siis annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajale. Teil on sõna, proua. suur aitäh tahaksin öelda aitäh, et te mulle sõna andsite, tahaksin raportööri härra Omažeed tänada raporti eest äh, Äh, nagu ta ise väga õigesti ütles, järgmisel nädalal toimub äärepoolsemate piirkondade foorum ja raport on õigeaegne. oluline on ka see, et, et Euroopa Parlamendis tegeldakse selle teemaga, see on täiesti teretulnud ja nüüd äh, sellest raportist rääkides loomulikult ähm, äh, selle artikli, selle kurikuulsa artikli kolmsada nelikümmend üheksa toimimisest Äh, ongi nüüd vaja kokkuvõtteid teha ja arv, arvestada ka seda Euroopa Kohtu otsust äh, ning tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon äh, vaatab ka läbi selle, kuidas on artiklit kolmsada nelikümmend üheksa on kasutatud ja mida edasi teha. Euroopa Komisjon on teinud vajalikud ettepanekud, et rakendada konkreetseid detailseid meetmeid, need on siin nimetatud ka raportis olgu siis kas artikli kolmsada nelikümmend üheksa alusel või siis isegi topeltõiguslikul alusel, arvestades ka artiklit, mis puudutab sektorit, äh, muide seda äh, heitis meile ette ka Euroopa Kohus, et me ei ole äh, kasutanud sektorite äh, põhist lähenemist ja nüüd tollipoliitika, põllumajandus, kalandus, transport, konkurentsivõime, rahvusvaheline kaubandus, ei saa öelda ikka, ikkagi, et me ei ole midagi teinud, seega muidugi tänan, et te olete ka Euroopa Komisjoni mõned ettepanekud esile toonud ja ja mõned ettepanekud on ka nii-öelda tegelikkuses realiseerunud, seega selles suunas tahaksimegi oma tööd jätkata. ja nüüd need raportis nimetatud meetmed on vajalikud, aga äh, võib-olla mitte piisavad ja seda on ka siin raporti projektis öeldud loomulikult te teate seda, äh, meie volinik proua Kreetsu on äh, kolleegiumis just nende regionaalküsimuste äh, koordinaator ja ta on erilist tähelepanu pööranud äärepoolsemate piirkondade probleemidele tõstatanud neid ka kolleegide seas, näiteks äh, hiljuti seoses äh, rahvusvahelise kaubanduspoliitikaga kõneles ta ka volinik Malmströmiga ja samuti äh, konkurentsivõime küsimusi arutas ta volinik Vestageriga ja ma usun, et regionaalpoliitika poliitika ja äärepoolsemate piirkondade poliitika on, neid teemasid vaadatakse üldiselt hea pilguga komisjonis ja minu kolleegide sõnum oli selles, et meil oleks detailsemat informatsiooni vaja nendest äärepoolsematest piirkondadest, et siis saaks eh, nii, nii nagu vaja, ka oma eh, rahvusvahelisi kaubandusläbirääkimisi pidada eh, ja selles raportis toonitati täiesti õigesti, et tuleb kokkuvõtteid teha sellest, mis on tehtud ja tõesti alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastat on komisjon sellega tegelenud ja töötab välja selle alusel ka uut strateegiat äärepoolsematele piirkondadele. seega meil, meil on avanenud nagu uus algus, komisjoni president on seda samuti soovinud, ta soovib ambitsioonikat, innovaatilist lähenemist ja kui äh, kui ma meie komisjoni presidenti tsiteeriksin, siis äh, ma ütleks, et ta isegi kordab neid samu sõnu, mis selles raportis on, ma isegi nüüd otsin neid siit oma paberitest. innovaatiline äh, ja positiivne, need on need kaks sõna, mis peaksid iseloomustama seda uut strateegiat, poliitikat, äh, mille töötab välja Euroopa Komisjon äärepoolsematele piirkondadele. Nendes regioonides on loomulikult mitmeid trumpe, kui nii võib öelda, ja võib-olla me ei ole nendest positiivsetest külgedest Euroopa Liidu poliitikas piisavalt rääkinud ja neid ei ole väärtustatud. nagu te ise ütlesite, neid tuleb meenutada, väärtustada, kolleegid nimetasid seda, olgu siin tegu ringmajandusega, sinise majandusega, energiaga Need on ainult mõned näited selle kohta, mida, mida tuleks palju rohkem esile tõsta. ja vaatamata sellele on äärepoolsemad piirkonnad ikkagi äh, äh, ise ka äh, või nad peavad olema ise ka aktiivsemad, esitama projekte, nagu te teate, nüüd on meil Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja seal on juba mõned projektid äh, äärepoolsematele piirkondadele ka, näiteks äh, Äh, arenguametis äh, kaudu on meil äh, Reunionile ette nähtud üks projekt, Kanaari saartel üks projekt, aga kindlasti on võimalik finantseerida veel häid projekte selleks, et toetada äärepoolsemaid piirkondi. ja nüüd komisjoni teatis Äh, nimetab siis äh, seda uut poliitikat innovaatiliseks, positiivseks, aga see peab arvestama ka uue finantsperspektiiviga. Äh, ja võib-olla tahaksin rääkida natukene ka meie tegevuskalendrist, järgmisel nädalal näiteks toimub äärepoolsemate piirkondade foorum, nagu raportöör ütles. tahaksin toonitada, et see on väga oluline ajahetk, sest äh, see on võimalus kõigile partneritele avalikke konsultatsioone pidada. ja see moment on tekkinud just tänu sellele, et uut strateegiat välja töötatakse. loomulikult täna esitatud raport ainult rikastab meie mm, arutelu ja mõttevahetust ja ja kui see ja selle vastuvõtt on siis ette nähtud juuniks, eh, Euroopa Komisjoni teatis peaks päevavalgust eh, nägema septembris ja siis eh, toimub ka aasta lõpus äärepoolsemate piirkondade presidentide kohtumine. see ka suur aitäh selle õigeaegse äh, raporti eest ja meiegi oleme valmis teie küsimustele vastama ja alati teie käsutuses. tänan. Thank you, Mr Omar. aitäh, härra Omarži. kas teie sooviksite ka vastata esitatud küsimustele? Madame la president, merci. suur tänu, proua esinaine. suur tänu kõigile sõnavõtjatele äh, nende panuste eest sellesse mõttevahetusse. aitäh kolleegidele. ja katsuksin nüüd kolleegidele vastata, nende märkustele vastata ja ka nendele märkustele, mille tegi Euroopa Komisjoni esindaja. loomulikult ma jagan äh, seda veendumust, et äh, väga palju äh, on äh, juba ka selle seadusandja ametiajal ära tehtud selleks, et artikli kolmsada nelikümmend üheksa rakendamine muutuks paremaks. Ähm, ja ei ole sugugi nii, et me ei tea, millised konkreetsed sätted puudutavad äärepoolsemat äh, piirkondi. loomulikult me tunneme neid ja me tunneme ka ühtekuuluvuspoliitikat ja see on just meie piirkondade jaoks väga oluline ja, ja huvitav. aga äh, nagu ma juba oma sõnavõtu alguses ütlesin, äh, ma tervitan igati volinik Kreetsu tööd äh, selleks, et äh, et tõesti teadvustada kogu äh, volinike kolleegiumis äärepoolsemate piirkondade eripära, seda kultuurilist eripära ja samuti tervitan ka Euroopa Komisjoni presidendi algatust kutsuda kokku nõukogu eh, äärepoolsemate piirkondade presidendid, et siis eh, arutada eh, praegust valmivat strateegiat. tegemist on sellise raportiga, mida nimetatakse rakendusraportiks ja sellega on võimalik täiendavat tööd teha siis, kui on juba kokkuvõtet tehtud sellest, mis on tehtud või sellest, mida ei ole tehtud või mida ei saanud teha teatud põhjustel, teatud piirangute tõttu, teatud äh, pidurite tõttu, mis siiski praegusel hetkel veel eksisteerivad. Äh, mitmed teist äh, rääkisid sellest et äärepoolsemate piirkondade jaoks on oluline investeerida teadusesse ja innovatsiooni. ma jagan seda veendumust täielikult, sest meil on mitmeid äh, eeliseid, mida me ei suuda kuid-, rakendada äh, kuidagi ülevalt poolt äh, käskudega, vaid samas me peame midagi ise tegema ja kui meile antakse võimalused, siis saame me eh, osaleda nendes erinevates Euroopa Komisjoni programmides, eh, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. nagu te teate, eh, praegusel hetkel on eh, mit-, erinevatel põhjustel mitmeid pidureid veel meie tegevusele ja see selgitabki selle, miks eh, äärepoolsemad piirkonnad ei ole nendes eh, olemasolevates programmides täiel määral saanud osaleda ja miks on mõned finantsid siiani olnud blokeeritud. ma usun, et meil peaks olema äärepoolsemate piirkondade jaoks äh, mõned strateegilised eesmärgid, mis siis äh, nagu te isegi ütlesite, äh, aitaksid meil äh, üle saada nendest väljakutsetest, mis meie ees seisavad ja pöörata need oma kasuks, näiteks merenduspoliitika sinine majandus. Euroopa Liit võiks kindlasti palju suuremat tähelepanu pöörata suunata äh, mereressursside uurimisele, mis võivad äh, nii meie majandusele kasu tuua kui ka inimkonnale tervikuna. ja äh, seetõttu tulekski investeerida sinisesse majandusse, tagades äärepoolsematel piirkondadele võimaluse majanduskasvuks tulevikus ja ka öö, luues töökohti. teine väljakutse, energia jällegi tuleks leida konkreetseid lahendusi selleks, et need saared, näiteks Reunion, umbes üks miljon äh, elanikku, see ei ole palju küll, aga nad võiksid äh, olla äh, energia suhtes autonoomsed, arvestades merd, päikeseenergiat, tuuli veeressursse, isegi geotermilisi ressursse. seega tuleb investeerida konkreetselt nendesse regioonidesse, et nad saavutaksid energiaautonoomsuse eh, ja see puudutab kõiki AKV eh, piirkondi ja miks mitte seostada seda ka teiste Euroopa Liidu piirkondadega. see on ühest küljest äh, väljakutse, teisest küljest meie eelis, meie võimalused äh, ja tuleb minna kaugemale lihtsalt avaldustest ja deklaratsioonidest. Äh, tuleb teha nii, et, äh, et me suudaksime konkreetselt, konkreetsete sammudega edasi minna. president Juncker on täiesti õigesti öelnud, et ähm, praegune komisjon on nagu viimase võimaluse komisjon, aga äh, äärepoolsematele piirkondadele on äh, praegune seadusandja isegi nagu viimase võimaluse seadusandja, sest äh, nendes regioonides muutub olukord jär-, järjest keerulisemaks, kui me arvestame erinevaid näitajaid. seetõttu on viimane aeg, et leida investeeringuid Äh, et siis tõesti äh, tõhusalt äh, aidata kaasa nende piirkondade arengule. samuti esitati siin küsimus selle kohta, kui oluline see artikkel kolmsada nelikümmend üheksa ikkagi on. me ei ole siia kogunenud selleks, et arutada, kas seda artiklit on vaja, kas ta on oluline või mitte. artikkel kolmsada nelikümmend üheksa on juba olemas. ta ei ole mitte lihtsalt kusagil see artikkel on üks Euroopa Liidu aluslepingu artiklitest, see tähendab seda, et meie eh, normides, seadustikus on see kõige kõrgemal tasemel ja me ei hakka selle legitiimsust vaidlustama. Eh, debatt selle artikli suhtes on äh, toimunud seadusandjate seas juba aastaid tagasi, nüüd tuleb seda artiklit kohaldada. Euroopa Komisjon on aluslepingute valvaja ja Euroopa Komisjon, äh, nii nagu ka kõik teised Euroopa Liidu institutsioonid, Nõukogu ja Euroopa Parlament, peavad äh, Euroopa Liidu seadusi rakendama vastavalt Euroopa Kohtu äh, sätestatud piiridele Euroopa ühenduse suhtes. seega me ei soovi ei rohkemat ega vähemat, lihtsalt tuleb rakendada artiklit, mis on sätestatud meie normitehnika kõige kõrge tas-, kõrgemal tasandil. see on Lissaboni lepingu artikkel. ja kui ma nüüd nüüd äh, ECR kolleegist hästi aru sain, siis ähm, me oleme ju äh, kõik olnud selle artikli poolt, sest äh, seda on soovitud ju nüüd laiendada isegi teistele regioonidele, et diskussiooni võib vaadelda ka teise nurga alt ja võib-olla me oleme isegi äh, Äh, ette jõudnud äh, selles suhtes, mis puudutab äh, eri piirkondade geograafiliste majanduslike iseärasuste tunnustamist Euroopas. mina isiklikult usun regioonide Euroopasse ja ka sellesse, et reegleid tuleb diferentseeritult rakendada ja ei saa äh, Euroopa äh, määrusi äh, ühelaadselt kõigile kohaldada, äh, sest tegemist on erinevate piirkondadega, näiteks saared, mereäärsed piirkonnad, mägipiirkonnad, hõreda asustusega piirkonnad, kõikidel on täiesti legitiimsed õigused nende eripära arvestavatele meetmetele ja seetõttu ongi artikkel kolmsada nelikümmend üheksa äh, pühendatud äärepoolsematele piirkondadele, millel on ähm, oma erinevad äh, karakteristikud, mis nõuavad siis äh, erinevat lähenemist, mida on täpsustanud ka Euroopa Kohus me oleme äh, kolleeg Louis Josefiga täiesti ühe, ühte meelt ja äh, kolleeg Tomatoga ka, äh, kes rõhutas kliima, saare, kalanduse, turismi elemente mida kõike tuleks arvestada selleks, et õiges suunas edasi minna ja ma usun, et meil on olemas head tingimused äh, praegu ja äh, me praegu äh, soovime nüüd vastavalt kokkuvõtetele soovi, soovitada artikli kolmsada nelikümmend üheksa rakendamist piisaval määral ja positiivselt. seega soovime minna veelgi kaugemale, näiteks kaubanduspoliitika puhul äh, austatud sõber reunioonilt me võime äh, muidugi rääkida veel sellest, aga minu jaoks ei ole sugugi tegemist äh, siin selles saalis võib-olla mujal vaidlustada Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat. praegusel hetkel ma ei tahaks seda teha, aga oluline on vaadelda, kuidas need, neid Euroopa Liidu kaubanduskokkuleppeid ellu viidakse, rakendatakse ja et ei toodaks ohvriks äärepoolsemate piirkondade huve teistele suurtele huvidele ja tuleb leida õige tasakaal, mis võimaldab ähm, nende regioonide äh, õrnadel tootmistavadel ellu jääda äh, ja edeneda ja usun, et äh, Euroopa Komisjonis on lähenemine ka natukene juba muutunud. räägin siin suhkrukokkuleppest ja kaubanduskokkuleppest Vietnamiga, kust me viimasel hetkel läbi konstruktiivsete, kuid siiski raskete läbirääkimiste äh, saada teatud garantiid Euroopa Komisjonilt ka reuniooni suhkrutootjatele näiteks hiljuti veel äh, Euroopa Parlamendi nõudmisel äh, saime volinik Malmströmiga kokkuleppele, et Ecuadoriga sõlmitavas kokkuleppes antakse jällegi meile teatud garantiid või kaitseklauslid. ja ma tahaksin äh, ALDE fraktsiooni tänada selle eest, kes aitasid meil kompromisslahendusele jõuda ja ja usun, et Euroopa Komisjon on täna juba täiesti veendunud selles, et a priori tuleb integreerida äh, ka äärepoolsemate piirkondade huvid rahvusvahelistesse kaubanduskõnelustesse. see ongi minu poolt kõik, äh, austatud äh, proua esinaine, kalendrit on nüüd täpsustatud ja olen veendunud, et meie komisjonis saavutatakse laiapõhjaline kokkulepe selleks, et, et toetada meie äärepoolsemaid piirkondi. tänan. Just... aitäh meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kümnendal aprillil, esmaspäeval, keskpäeval, nii et me saame hääletada selle raporti üle juba maikuus. nüüd teen veerandtunnise kohvipausi, sest me eeldame, et komisjoni asepresident Jürgi Katainen peaks pool viis siia jõudma, nii et veerand tundi. Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I... mu daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke kohad jälle sisse. me jätkame oma kohtumist. ja järgmine päevakorrapunkt. mul on au tervitada täna siin härra Jürgi Kataineni, Euroopa Komisjoni asepresidenti, kes vastutab töökohtade majanduskasvu investeeringute ja konk-, konkurentsivõime eest ja ta tuli siia, et arutada EFSI ettepanekut, eh, et selle tegevust eh, pikendada eh, ning arutame ka Euroopa investeeringute nõuandekeskust. nii et asepresident räägib meile ka struktuurifondide ja EFSI täiendavuse põhimõttest ja on valmis vastama kõikidele regikomisjoni saadikute küsimustele. ja see arutelu on osa meie tööst. ja nüüd mul on hea meel andagi komisjoni asepresidendile sõna ja pärast seda saab esitada küsimusi kõigepealt saavad küsimusi esitada fraktsioonide koordinaatorid. palun, härra Katainen. suur tänu. proua esimees, lugupeetud saadikud. suur tänu, et kutsusite arutama teiega EFSi tulevikku, kuidas see on toiminud, sellest räägime ja kuidas seda muuta, tagamaks, et EFSi tõesti täidab oma rolli, tagab töökohtade loomise ja majanduskasvu. EFSI on nüüd toiminud poolteist aastat ja näib üsna hästi toimivat. kaasfinantseeritud on sellest projekti kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis umbes kolmekümne kahe miljardi euro ulatuses kaasfinantseerimine tähendab seda, et antakse rahastamise garantiisid või omakapitali finantseeritakse, antakse laenu infrastruktuuriprojektidele näiteks või tööstusinvesteeringuteks. või ollakse vahenduspangaks VKE-dele ja keskmise kapitaliseerituse astmega ettevõtetele. Need kolmkümmend kaks miljardit Euroopa Euroopa Liidu garantiid mobiliseerivad sada seitsekümmend miljardit eurot reaalsete investeeringuteta. nii et kolmkümmend kaks miljardit EFSI rahastamist eh, genereerib reaalinvesteeringud ulatuses sada seitsekümmend miljardit eurot. nii et see on pisut rohkem, kui meil eesmärgiks oli. Eh, VKE-de rahastamine on olnud väga edukas nagu ma ütlesin, EFSI rahastab ka VKE-sid, me oleme vahenduspangaks, kohtume pankadega, kes tegutsevad liikmesriikides ja piirkondades ja vahendaja eh, võib olla ka mingi liikmesriigi tugipank või riskifond, ükskõik siis, millist laadi vahendaja ja meil on lepingud pankadega või vahendajatega ja Euroopa Investeerimisfondiga, kes saab toetada EFSit pea kõikides liikmesriikides ja äh, nii tagatakse rahastamine neljasaja tuhandele Euroopa VKE-le, nelisada tuhat Euroopa VKE-d saab tänu nendele kokkulepetele raha. ja me otsustasime rohkem rahalisi vahendeid eraldada just EFSI VKE-de osale, sest e, paistab, et selle VKE-de rahastamisega on kõikjal Euroopas probleeme. nüüd, mis puudutab geograafilist e, jaotumist. EFSI on nõudlusepõhine instrument, meil ei ole mingit äh, eeleraldust geograafilisel põhimõttel, aga paistab, et EFSI toimub, toimib päris hästi ka geograafilises plaanis. annan teile nimekirja kõige suurematest EFSI kasusaajatest, number üks on Eesti. kui me vaatame, kuidas EFSI on mõjutanud SKP-d, Bulgaaria tuleb teisena, kolmas on Hispaania, neljas on Leedu, viies on Portugal kuues on Itaalia, seitsmes Kreeka. ja siis tuleb see riik, mida mina kõige paremini tean. nii et on vaja endiselt eh, töötada sellise geograafilise jagunemise kallal, on riike nagu näiteks Rumeenia, eh, mis ei ole EFSist nii palju kasu saanud või Malta või Küpros näiteks ma käisin Rumeenias, olen käinud kõikides liikmesriikides, käisin ka Rumeenias ja kui võrrelda Bulgaariat ja Rumeeniat, ma ei tea, kas see on õige võrdlus, aga nad on vähemasti naabrid. Bulgaarias juba on kolm kokkulepet EKA-de rahastamise kohta, pluss paar muud projekti, mis EFSist raha saanud on, aga Rumeenias ei ole ühtegi panka, kes oleks olnud huvitatud sellest, et EFSit kasutada VKI-de rahastamiseks. kui ma viimane kord käisin Rumeenias, siis ma kõige suuremate pankade juhtidelt küsisin seal, et miks te ei ole EFSI, EFSI-t kasutanud selleks, et VKI-sid rahastada. ja nad ütlevad, et ei ole nõudlust Rumeenias selle järele. ma ütlesin, et ma kahtlen selles väites, et kui tõesti nii olnuks, siis olnuks Rumeenia ainus riik Euroopas, kus ei ole VKE-del vaja täiendavaid rahalisi vahendeid aga mingil põhjusel eh, nad leiavad, et ei ole vajadust selle järele, et PKS-id rahastada ja me ei saa neid ka sundida. kui me vaatame nüüd EFSi eh, tulevikku, EFSi kaks punkt nulli, siis kindlasti see geograafiline jagunemine on vajalik, samuti tehnilised nõustamisteenused peavad tugevnema. Euroopa Investeerimispank eh, on äh, Äh, suurendanud oma kohalolekut koha peal, inimesi on rohkem saadetud kohalikesse büroodesse liikmesriikidesse. ja nii me saame parandada tehnilist abi ja nõuandeteenuseid kõikjal Euroopas. ja see on eriti tähtis ühtekuuluvusriikide jaoks. Te teate ju paremini kui mina, et mõnikord võimudel ei ole piisavat suutlikkust, et äh, arendada projekte. aga kui me vaatame veel ühte võimalust, nimelt kombineerida teiste rahaliste vahenditega EFSI rahalisi vahendeid, näiteks struktuurifondide rahadega või Euroopa ühendamise instrumendi pluss EFSI rahad kokku panna meil ei ole mingeid plaane ümber jaotada struktuurifondide rahasid EFSile. aga me tahaksime lihtsalt piirkondadele hõlpsamaks muuta, kombineerida erinevaid rahastamisallikaid, kui nad soovivad. ja sellepärast me välja pakkusimegi koondmääruse, e, omnibus määruse, et piirkondlikel, kohalikel liikmesriikide ametiasutustel oleks võimalik võimalik äh, kasutada üheaegselt struktuurifondi ja EFSI rahasid ja siis kaasata ka erasektori rahalised vahendid. nii et nüüd äh, kasusaajad ise peavad otsustama, kas nad tahavad äh, kombineerida erinevaid rahastamisallikad Euroopa Liidust üks EFSi peaväärtusi on lisandväärtuse genereerimine. see on, mida Euroopa Investeerimispank tavaliselt teeb. ja see on hästi toiminud, aga tähtis on, et see lisandväärtus veelgi suurem oleks, kui nii, kui senini on olnud. nüüd EFSi kaks punkt null ettepanekus me teeme ettepaneku, et kõik investeerimisotsused, mida EFSI juhtkond langetab, tuleb ka avalikkusele selgitada, et miks üks või teine projekt välja valiti ja kus see täiendavus siis, lisandväärtus tekib. me kõik jagame ju seda seisukohta, et kõigepealt EFSI ei pea tegema sedasama, mida Euroopa Investeerimispank juba teeb seda esiteks ja normaalsel juhul ja teiseks ei tohi välja tõrjuda erasektorist tulevaid ressursse. sest me ei taha ka erasektoriga ju konkureerida, vaid tahame avaliku sektori garantiisid kasutada selleks, et erasektori raha hoopis kaasata. proua esinaine, ma arvan, et ma panen siin punkti ja ma tahaksin võimalikult palju aega nüüd anda saadikutele küsimuste esitamiseks ja märkuste tegemiseks. tahaksime teie seisukohad kokku koguda ja ma olen valmis teie küsimustele vastama, kui ma oskan. Um, suur tänu. nüüd küsimused. koordinaatorid kõigepealt. härra Novakov kõigepealt Rahvaparteist. Teie olete Rahvapartei koordinaator on palun, sõna on teil. ütleme, et ma olen sõnavõtja sellest fraktsioonist. Äh, tänan, härra asepresident, et tulite täna ja meile sellise ülevaate andsite. Pole kahtlust sellest, et väga äh, kasulik on see, kui meil on võimalik äh, arutada neid asju jah, te rääkisite, milline on teie panus ja millised kavatsused teil on koondmäärusega. ma arvan, et see on üks kõige-kõige ulatuslikumaid õigusloomelisi ettepanekuid viimastest aastatest. nii et me oleme oma tähelepanu juba suunanud sellele. Te ikka ja jälle ütlesite, et sünergia on vajalik EFSI ja Euroopa ühendamise rahastu vahel. Äh, et Eh, see mitte ainult ei ole võimalik, vaid te ju osa julgustate eh, piirkondi erinevaid rahastamisallikaid kombineerima. ma arvan, et siin on tõkkeid selles, selle kombineerimise teel, erinevate rahastamisallikate kombineerimise teel, näiteks riigiabi eeskirjad, näiteks EFSI rahalised vahendid ei tohi eh, eh, puudutada riigiabi eh, eeskirju, samas ESIF küll. äkki te annate selle kohta pikemalt informatsiooni, sellepärast siin on probleeme ja koha peal üritatakse äh, Äh, ikkagi teada seda, kuidas rohkem saada toetust Euroopa Liidult. aitäh ja proua Kreel, palun järgmisena. aitäh, proua esimees, volinik Kadanen. mina olen raport Regionaalarengu Komisjoni nimel Omnibuse ettepaneku üle ja ausalt öeldes, kui nüüd vaadata seda mõlemat meedet, strateegiliste investeeringute fondi ja tõukeinvesteerimisfonde, siis äh, tuleks võib-olla neid kombineerida selleks, et sünergiaefekte saavutada, aga siin tuleb ka tunnistada, et EFSI eesmärgid on hoopis teistsugused kui tõukeinvesteerimisfondide omad et viimase puhul on väga tähtis ühtekuuluvus, nii majanduslik kui ka sotsiaalne. samal ajal EFSi puhul on eesmärgiks see, et me leiaksime avalikust sektorist raha selleks, et suurendada erainves-, erasektori investeeringuid. seal on küll mõned kriteeriumid ka paika pandud, aga need ei puuduta kuidagi ühtekuuluvuspoliitikat. ja see tekitabki probleeme kui me tahame siis EFSit nüüd siduda tõukeinvesteerimisfondidega, minu arvates on tõesti mõistlik, kui liikmesriigid seda tahavad, äh, projekte ühtekuuluvuspoliitika raames läbi viia ja seda rahastada siis osaliselt EFSI kaudu. meede on praeguseks juba olemas, kuigi ta on väga keeruline ja tegelikult äh, on seda väga raske rakendada, just sellepärast on ka väga vähe liikmesriike, kus on seda tehtud ning need, kes seda on teinud, ütlevad, et see on liiga keeruline. komisjon on teinud nüüd ettepaneku, me vaatame seda läbi selleks, et tulevikus oleks nende fondide kombineerimine teatud tingimustel e, võimalik ja et paika oleks ka pandud siis kriteeriumid, millest kinni tuleb pidada ja et samal ajal see menetlus jääks siiski lihtsaks. nii et meil on tõesti komisjoniga siin väga palju võimalusi leida siis ühine lähtepunkt. suured kõhklused on minul aga selle kombinatsiooni osas, mida te olete välja pakkunud. nimelt, et äh, tõuke investeerimisfondide vahenditest äh, siis võetaks äh, raha, et liikmesriigid vabatahtlikult annavad selle raha komisjonile tagasi ja komisjoni ettepanekus on siis kirjas, et äh, paika pannakse ka see, mida veel EFSI määrusega paika pole pandud. seda on siin juba arustat-, arutatud ja kaasotsustusmenetluse kaudu võetakse see ka vastu ning ma arvan, et äh, ei ole seda võimalik praegusel hetkel siin arutada ja peale selle ei saa mina nõustuda ka sellega, et põhimõtteliselt ilma igasuguse menetluseta, keegi ei tea, kuidas see menetlus toimib ja me ei saa kuidagi mõjutada seda, et kui komisjonile raha tagasi antakse, et siis need projektid lähevad siiski hiljem tagasi nendesse projektidesse, kust, nendesse riikidesse, kust raha tuleb. ja ma saan aru, et kui on tõesti probleeme, et mõnes riigis kümme-viisteist miljardit tõuke- ja investeerimisfondide vahendeid on kasutamata ja et siis äh, võiks see raha minna nüüd tagasi Finantsministeeriumite eelarvetesse, siis muidugi sellega pole mitte keegi siin komisjonis nõus olnud, aga meil on teisi võimalusi selliste olukordade vältimiseks ma paluksin komisjonilt, kui te tõesti tahate jääda selle ettepaneku juurde, et tehke siis tõesti uus ettepanek seda siis, kui meil on EFSI kaks punkt null määrus olemas ja me teame täpselt, mida siis äh, mõlemad seadusloomelised pooled äh, kokku on leppinud või mida nad saavad teha ja siis meie saame rääkida kas meil on võimalik äh, kuidagi neid vahendeid ühendada, millistel tingimustel ja millise menetluse käigus? ja samamoodi tuleks siis ka paika panna see, kuidas liikmesriigid kaasatakse, sest tegemist ei ole lihtsa ülesandega. mäletan, et veel paar aastat tagasi oli meil probleeme teatud liikmesriikides sellega, et äh, sotsiaalfondi vahendeid ei kasutatud piisavalt ära see olukord on muutunud küll nüüd, aga ka toona oli meil äh, liikmesriikide valitsusi, mis pöördusid äh, äh, komisjoni poole, ütlesid, et sotsiaalfondi vahendeid tuleks teistesse fondidesse üle kanda. oli väga hea, et seda ei tehtud lihtsaks, sellepärast et liikmesriigid siis pidid pingutama just nende projektide nimel, mida rahastati sotsiaalfondi kaudu nii et kordan seda nii palju kui võimalik. ühtekuuluvuspoliitika on tähtis meede, seda eriti just aegadel, kus väga palju kritiseeritakse Euroopa Liitu. me peame näitama, et Euroopa Liit saavutama poliitilisi eesmärke koostöös kodanikega. et koha peal on neid edusamme näha ja et inimesed tunnevad ja näevad, et Euroopa Liit aitab neid rasketes olukordades. ning üleüldiselt on meil võimalik lisandväärtust Euroopas toota selle kaudu, kui me selle meetme võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks muudame. ja siis tõesti ei ole kasu sellest, et meil on suured teavituskampaaniad, et kõigepealt tõukeinvesteerimisfondidest tuleb komisjonile raha tagasi anda ja nii edasi, selle asemel, et vaadata, kuidas menetlust lihtsamaks muuta selleks, et kohapeal saaks kõik vahendid ära kasutada nii et mis puudutab komisjoni ettepaneku seda osa, siis mina ei toeta seda nii palju, kui ma olen siin näinud muudatusettepanekuid kolleegidelt, siis äh, arvan, et ka nemad ei tee seda, nii et suur enamus Regionaalarengu Komisjonist äh, ei toeta seda ja ma arvan, et sama seisukoht jääb püsima ka täiskogul. nii et ma tõesti tahaksin, et komisjon äh, reageeriks nendeks kõhklustele ja ei hakkaks siin kuidagi jäärapäiselt seda läbi suruma sellest ei ole mitte mingit kasu, vähemalt mitte praegusel kujul. aitäh! aitäh! jätmise, jätkame järgmisena härra Rüüle. aitäh ja tere tulemast volinikule! ECR fraktsioonil on väga hea näha, et terves reas tähtsates valdkondades on tõesti näha majanduskriisist väljatulekut, aga sellegipoolest on vaja väga palju edusamme veel teha ja tööpuudus on Euroopa Liidus ikkagi vastuvõetamatult kõrge. pikaajalisi töötajaid on ikka veel kaks korda rohkem kui aastal kaks tuhat kaheksa. üks lahendusi oleks äh, rahastamine ja see Euroopa Investeerimispank oleks siin ka lahenduseks äh, Eh, tuleks toetada just VKE-de sektorit, mis tõesti finantskriisile eh, väga, finantskriisist sai väga palju raputada ja meil on tõesti väga hea meel nende erinevate ettevõtlusalgatuste üle. aga meile valmistab muret see, et VKE-d ei võta tegelikult väga palju töötajaid tööle ja meil on tegelikult ka hulgikaubanduse valdkonnas praegusel hetkel seisak eh, kuusteist protsenti on Ühendkuningriigi kätes äh, arengu investeerimispanga äh, portfellist. Äh, nii et kui sellega arvestada, siis millised on võimalused jätkamaks investeerimispanga ja Ühendkuningriigi koostööd? aitäh. aitäh, järgmisena härra Omaši. kas te soovite sõna saada? Madame, Madame la Présidente suur tänu, proua president. meil on olnud juba võimalusi Junckeri plaani arutada. Äh, see toimus äh, nii interneti ülekande teel ja äh, nüüd ma räägin siis struktuurifondidest ja Junckeri plaanist, nii et meid mõistetaks. tahaksin öelda, et et põhimõttelist vastuseisu minu poolt sellele plaanile ei ole, kuna selle eesmärk oli tekitada äh, kasvušokk, taaskäivitada majanduskasv investeeringute abil. ja üks selle plaani eesmärke oli teha seda kiirelt. Äh, reageerida tuli kiirelt ja nüüd Äh, Euroopa Parlamendis äh, oleme me väga selle poolt, et meil oleksid õiged määrused, õiged põhimõtted, äh, kõik, mis on legitiimne. aga ikkagi tuleks väga tähelepanelik olla selles suhtes, et õigustik mis on väga keeruline, ei takistaks rakendamist ja kiirust. sest kiirus tähendab ka tõhusust. seetõttu me ei tahaks midagi liiga keerukat. kolmandaks, siin on tegemist äh, regi, äh, Regionaalarengu Komisjoniga ja äh, meie eesmärk ongi edendada territoriaalset ühtekuuluvust, tahaksime, et see säiliks ja kolmsada viiskümmend miljardit, mis meile antakse, peaks siis ka stabiliseerima Äh, olukorda ja meie eesmärke saa-, aidata saavutama. nüüd äh, me juba rääkisime, kuidas jagada äh, neid vahendeid, rääkisime siin geograafilistest või ka ühtlasest jaotamisest. Te kõnelesite ise, et regioonide vahel tuleks leida õiglane tasakaal ja võrdne jaotus ja kas saaks meie komisjonile edastada mingisuguse kaardi, Äh, skeemi selle kohta, kuidas vahendeid hakatakse jagama äh, vastavuses siis nendele kategooriatele, millesse regioonid kuuluvad. nagu te teate, Euroopa regioonid on klassifitseeritud kategooriatesse, äh, konvergentsi regioonid, üleminekuregioonid ja nii edasi. Teie peaksite siis teadma, kui palju vähem arenenud regioonidele suunatakse, kui palju üleminekuregioonidele, kui palju kõige arenenumatele regioonidele suunatakse. see võiks, see kaart võiks olla siis abiks mõnede kartuste leevendamisel ja aitaks ka meid siis äh, meie tööd konkreetsemalt teha, integreerides need teie jaotuskriteeriumid oma töösse. ja äh, viimaseks tahaksin rääkida tehnilisest abist. see on äärmiselt oluline. nimelt igal pool äh, peaksid inimesed teadma, et nad võivad saada tehnilist abi ka need, kes ei ole ametivõimudele piisavalt lähem, lähedal. tänan. aitäh, proua Demato, palun järgmisele. aitäh, proua esimees. nagu ikka on ka täna siin mulje, et kuuleme ilusaid sõnu, need sõnad on aga ikka ja jälle ühed ja samad juba poolteist aastat sellest ajast saati, kui strateegiliste investeeringute fondi esitleti. räägiti VKE-de toetamisest ja sellest, et luuakse töökau-, töökohti. kui euro-, kui esitleti Valget raamatut, siis komisjoni president Juncker ütles, et Euroopa peab tagama ka tööhõive mis puudutab äh, strateegiliste investeeringute fondi, siis meil on ikka veel kõhklusi, ka Euroopa Kohus on äh, vastu võtnud otsuse võimendusmeetme äh, kohta. Euroopa Komisjon ütles, et seda võimendusefekti arvutati välja, kui vaadati kogu projekti ja vahendeid, mis on eraldatud EFSI fondile kogemus näitab, et äh, rohkem on võimalik kaudseid investeeringuid VKE-desse saavutada. aga samal ajal on tegemist äh, kõigest hinnangutega, siin on tegemist pigem spekulatsiooniga, me räägime siin kasumi tootmisest mitte, aga reaalmajanduse ehk siis äh, VKE-de toetamisest ning strateegiliste investeeringute fondi Äh, võimendusmõju kasutati tegelikult selleks, et lihtsalt põhjendada selle fondi loomist ning asepresident Katainen, te ütlesite, et te olete Regionaalarengu Komisjoniga valmis pidama arutelusid selle küsimuse üle. minu palve teile oleks järgmine. Te võiksite meile tõesti vastata ka mõndadele küsimustele, mis puudutavad EFSit ja Rekonstruuni ja Arengupanka, et mis on teie jaoks areng, meil on ju vaja siin jätkusuutlikku arengut, aga samal ajal te toetate fossiilkütuste kasutamist ja erinevaid tootmisviise, äh, mis äh, aga toodavad väga palju heitgaase. komisjon võiks investeerimispanka üles kutsuda avaldama ka kõiki mõjuhinnanguid ja selgitama, milline on siis see lisandväärtus, mida saavutatakse rohkem ja seda iga rahastatud projekti kohta, siis oleks meil võimalik ka strateegiliste investeeringute fonde saavutada, täpselt samamoodi nagu ka Euroopa Liidu püstitatud pikaajalisi eesmärke. ja võib-olla oleks meil võimalik pärast seda arutelu teie käest saada ka numbreid äh, erinevate projektide kohta, et kui palju siis EFSI vahendeid läks, palju erinevaid finantsvahendajaid oli kaasatud, milline nägi välja eelnev hinnang, milline nägi välja projekti lõpus läbi viidud hinnang ja nii edasi. ja komisjon võiks meile tõesti läbipaistvalt anda seda infot nende summade kohta, mida projektidesse investeerite ja kui palju siis tegelikult äh, lõplike kasusaajateni jõudis. ma oleks väga tänulik, kui te nendele küsimustele vastaks. aitäh! umbes kuus-seitse sõnasoovijat on veel. me jätkame küsimustega ja siis lõpus anname teile sõna vastuseks. proua Vestfaal, palun järgmisena. aitäh, proua esimees ma ei tahagi väga palju siin rääkida, sest kolleeg Kreel tõi juba väga palju välja neid muresid ja kõhkluseid. mina olin raportöör linnade tegevuskava kohta ja homme esitlen ma siis raportöö, raportit, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ja kolleeg Kreel tõi välja ka selle, mis mulle ning kolleegidele väga tähtis on ja tegi seda väga selgelt. tahaksin siiski ühe vastuolu välja tuua. Ehm, volinik Katainen, teie ütlesite, et eh, ühtekuuluvuspoliitikat ja tõukepoliitikat ei tohiks puutuda. aga viimasel ajal olen lugenud teie avaldusi ja samamoodi ka Junckeri valget raamatut. seal stsenaariumis neli on kirja pandud näiteks see, et eh, see, millest kolleeg Kreel rääkis, kolleeg Kreel rääkis ühtekuuluvuspoliitika ja tõukekuu-, tõukepoliitika võivad tegelikult äh, rataste alla sattuda ja seda just selleks, et leida vahendeid EFSi jaoks. mind äh, ehmatas ka intervjuu, mille andis volinik Jourova, tema nimelt ütleb, et ühtekuuluvuspoliitika võib-olla tõesti järgmises äh, rahastamisperioodis ei olegi enam olemas ja me teame väga hästi, mida see tähendab, iga kodanik teab seda ka, sellepärast et kodanikud ootavad Euroopalt lisaväärtust, ootavad seda ühtekuuluvus- ja tõukepoliitika kaudu. sest siiamaani on nad äh, seda lisaväärtust näinud. ja tõesti kardan, et äh, kui me nüüd Euroopa poliitika selles valdkonnas lõhume, siis on see kirstunaelaks ka Euroopale ma tõesti tegelen ka linnade tegevuskavaga ja meil on piisavalt linnasid, kus tõesti ei ole mitte mingit ellujäämisvõimalust, ma ei räägi siin mitte ainult väikestest ja keskmise suurusega linnadest, kellel tõesti on võimatu EFSI fondist äh, toetusrahasid saada. seda tuleb väga selgelt välja öelda, sellega tuleb tegeleda, sest meile valmistab see muret ja raportites äh, tuleb see väga selgelt välja, täpselt samamoodi nagu ka muudatusettepanekutes, mis on tehtud Omnibusi ettepaneku kohta aitäh, järgmisena proua Maletitš, palun. suur tänu ja tere tulemast, härra asepresident. ma tahaksin teile meenutada, et Euroopa Liidu tasandil on investeeringutest puudu, seetõttu algatatigi EFSI, aga kas meil on ka finantseerimisallikatest puudu? kui EFSit tutvustati, siis öeldi, et meil neid äh, rahaallikaid äh, jagub, et meil on mitmeid rahastamisallikaid, aga puudu on headest projektidest, et meil ei ole äh, nii-öelda projektikanaleid, mida mööda neid projekte tuleks ja kas, mida siis teha, et meil oleks niisugused projektikanalid, et meil oleks head kanalid praegu tundub küll, et äh, hakatakse nagu näppama teiste projekte selleks, et rahastamist leida, näiteks ühtekuuluvuspoliitika projektid äh, saavad ühtäkki raha EFSilt ja ma arvan, et me peaksime pigem keskenduma rohkem sellele, kuidas häid investeeringuid ette valmistada ja arengukavasid ette valmistada ja iga liikmesriigi käest peaks sellise kava saama ja siis vaatame, mis on juba kasutamisvalmis, e, e, siis vaatame, millistest allikatest rahastamist leida no,, siis vaatame, kuidas tekiks sünergia nii, et üks ja sama projekt ei saaks erinevatest allikatest raha, vaid et e, ühe projekti erinevad faasid saaksid ehk erinevatest allikatest raha, nii et see tõesti aitaks kaasa meie majanduskasvule ja töökohtade loomisele. suur aitäh, härra Buda, palun. aitäh, proua esimees, aitäh, härra volinik, et te olete täna siia tulnud ja et me saame teiega sellest rääkida. mina olen pärit Rumeeniast. meil Rumeenias on tõesti olnud väga palju probleeme. eelmisel nädalal näiteks äh, ühe suure panga, erapanga president sõitis Bukarestist Cluj'i lennukiga ning küsiti, miks äh, ei kasuta see pank ka Junckeri kava rahasid mina olin väga üllatunud, kui see suure erapanga president Rumeenias ütles mulle, et millest te räägite, mis asi see Junckeri kava on? mul pole aimugi, mis asi see on. noh, seda probleemi võib siin kahte moodi selgitada, et tõesti, siin on riiklik pädevus, aga teiselt poolt tuleb meile öelda, et see Junckeri kava tegelikult puudutab ka komisjoni suurim pank ühes riigis ei tea mitte midagi Junckeri kavast, see on täiesti uskumatu olukord. siin on tõesti mingid erafondid, mis ainult kasutavad seda raha. on tõesti väga tähtis, et me selle probleemi välja tooksime ja lahendaksime. ning veel üks küsimus. see puudutab tegelikult võimalusi vahendite kasutamiseks. menetlus peab olema lihtsam Ehm, seda ei peaks võib-olla juhtima Brüsselist äh, ning äh, kes teab, võib-olla ei peaks me panustama mitte ainult valitsustele, vaid piirkondadele, mitte kesktasandile, vaid piirkonda. mina olen pärit Cluj-Napoca piirkonnast, tegemist on üpris suure piirkonnaga jah, me näiteks Cluj'i linna ümber ehitasime ringtee, seal oli väga suur tegevuskava selleks tegemiseks, Brüsselis tuli see kõik kinnitada, enne kui äh, labidas maasse löödi ja isegi kui meil oleks olnud äh, kaasrahastamine, selg-, ei oleks meil tegelikult piisavalt meetmeid ja menetlusi nende vahendite saamiseks, et seda kõike oleks siis tulnud teha keskvalitsuse tasandil ja me ei oleks seda raha kokku saanud nii et tõesti, mul on sellest väga kahju. Rumeenias meil ei ole väga häid haldavaid asutusi praegusel hetkel selliste programmide jaoks ning äh, ma olen ka rääkinud tegelikult juba erinevate esindajatega Brüsselis. ma olen tegelikult ka küsinud, miks see on nii, miks äh, Te ei ürita siin kasutada seda, mida teevad poolakad, Poola mudelit, et luuakse lihtsalt selline täiesti uus äh, amet, jah, tõesti, nad ütlesid, et ei, ei, et meil on lihtsalt olemas riiklik asutus ja mitte midagi muud ei ole võimalik. lihtsustamine oleks tõesti väga tähtis äh,. härra äh, proua esimees ja lugupeetud volinik, meil on siin praegu tõesti väga suured probleemid ja need tuleb lahendada liikmesriikide jaoks äh, ja need probleemid puudutavad kõiki Euroopa fonde. meil on vaja lihtsustatud menetlusi. Poolas näiteks miks oli see seal võimalik Saksamaal ja Prantsusmaal ka, aga menetlused on kõik erinevad, äkki oleks vaja neid menetlusi ühtlustada? et kõikides riikides oleksid menetlused ühesugused ja lihtsad ja et kõikidele kehtiks ühesugused reeglid nüüd nähtavus, see on ka väga tähtis, ei saa ju olla nii, et äh, praegu meil Euroopa Liidus on kolmkümmend neli protsenti kodanikke, kes teavad, äh, mis kasu on neile toonud Euroopa Liidu liikmelisus ja samamoodi on vaja inimestele rääkida, kuidas on võimalik investeerimisfondidest raha saada. Euroopa peaks tõesti kogu Euroopa Liidus esindatud olema. tegemist on probleemiga, mida ei tohi ignoreerida. meil on tõesti kodanikke, mis, kes on pärit neto sissemaksja riikidest ja äh, kui nüüd mõelda ühtekuuluvuspoliitika peale, siis tuleks tegelikult välja tuua ka seda, et kui meil ei oleks ühtekuuluvuspoliitikat, siis meil ei oleks Euroopa Liitu. tuleb mõelda äärealade peale, äärealad on väga tähtsaks sambaks ning ühtekuuluvuspoliitika tunnetatavus peaks tõesti olema selgelt äh, ähm, välja tuleb ka netosissemakseriikides, et kui küsitakse, et kuhu see raha läheb, siis tuleb öelda ka täpselt kuhu, et mitte ainult Ida-Euroopasse tõesti on väga tähtis neile ka näidata, et teatud meetmete kaudu jõuab see raha rahvamajanduse kaudu tagasi, et paljudel lääne ettevõtetel on filiaalid Ida-Euroopas ja tuleks võib-olla selgeks teha, et nende riikide SKT oleks palju madalam, kui see raha Ida-Euroopasse ei voolaks rääkisin siin ka Poola kolleegidega, nad rääkisid, et kuidas on investeeritud ühtekuuluvus- ja investeerimisfondide kaudu Poolasse et näiteks ehitati seal haigla, kuhu, mis varustati puhtalt Siemensi varustusega, nii et on selge, et me ei saa üksteiseta hakkama. me räägime siin ka sotsiaalsete lõhede vähendamisest, see on samamoodi ka netosissemakse riikide jaoks hea, seda tuleb ka selgelt igale pool selgitada uh,. Äh, Mr Nilsson. härra Nilsson, palun. suur tänu aitäh teile, et te mulle sõna andsite. me oleme siin rääkinud liikmesriikide haldussüsteemidest, kas need toimivad või mitte või ei toimi ja eh, nüüd on siis kätte jõudnud uus ühtekuuluvuspoliitika periood, eh, luuakse erinevaid fonde ja räägime, kuidas neid fonde eh, finantseeritakse ja kas erinevaid fonde eh, samade projektide jaoks kasutatakse. kõik see ei ole väga lihtne. Rootsi on muidugi püüdnud ühe süsteemi luua, aga liikmesriigis on väga raske koordineerida tegevust ja see on üks probleemidest. kui tekib probleem näiteks Põllumajandusfondi ja Regionaalarengu Fondi äh, vahel ja, ja sama projekti oleks vaja rahista, rahastada, rahastada, ja tekib konflikt, aga miks mitte siis kaasata mõnda teist fondi, ähm, mille iseloom on hoopis teistsugune, siis ei teki konflikti. siis äh, võib-olla peaks kuidagi mõjutama ka äh, ametnikke, et nad oma suhtumist muudaksid. ma tahaksin küsida, kas ei saaks kuidagi ka partnerluspõhimõttest rääkida? Äh, meil on ju olemas EFSI see ongi nagu partnerluspõhimõtte alusel loodud ja seal nõutakse, et liikmesriigi ametnikud regioonide äh, ametnikega koostööd teeksid ja EFSI äh, puhul peab ka näiteks teiste fondidega, näiteks Regionaalarengu fondiga koostööd tegema, igas piirkonnas on ju kõige olulisemad regioonid olemas ja äh, kindlasti on võimalik mingisuguse täiendava elemendi EFSI fondi raha, vahendite kasutamiseks leida. suur aitäh, härra Sveer, palun. suur aitäh, et te mulle sõna andsite proua esinaine ja äh, tere tulemast, härra volinik, aitäh, et te tulite meie komisjoni. Äh, tahaksin teid tänada ka selle eest, et EFSI on nii hästi äh, edenenud, on edendanud investeeringuid, peab soodustama majanduskasvu, te rääkisite geograafilisest mõõtmest oma sõnavõtus, rääkisite sellest, millised riigid rohkem kui teised saavad vahendeid. loomulikult ma tean, et äh, mingisugune jaotamisalus peaks meil olema, sest äh, EFSI ei ole mingi sotsiaalfond või äh, või ühtekuuluvusfond, aga mm, minu andmetel Euroopa Liidu viieteistkümne liikmesriigi seas on üheksakümmend üks protsenti vahenditest ähm, kasutatud ja siis ülejäänud läheb nendesse ülejäänud liikmesriikidesse loomulikult äh, vastuvõtuvõime vähem arenenud piirkondades on ka madalam kui mujal teistes liikmesriikides, aga ikkagi, kas te arvate, et et saaks neid piirkondi kuidagi aidata, aidata neid liikmesriike, äh, kes ei ole suutnud ette valmistada häid projekte? näiteks Rumeenia puhul võib juhtuda nii. suur aitäh, meie viimane kõneleja härra Van Nistelrooy. Little... ma tänan. ma tulin pisut hiljem ja ma asepresidendi sissejuhatust seetõttu ei kuulnud, vabandan. aga mul on üks küsimus. nagu proua Kreel juba ütles, eh, jah, ollakse tõrksad. EFSi eh, rahalisi vahendeid ei taheta tuua liikmesriikidesse, ei ja e, e, siis e, jälle tahetakse need europaseerida ja siis jälle uuesti pärast manipuleerimist tagasi liikmesriikidesse. jah, nagu härra Nilsen ütles, liikmesriigid sõlmivad partnerlussuhted erinevatel tasanditel, erinevate partneritega, mm, sekt-, tööstussektoritega, avalike asutustega Eh, kaupmeestega ja eh, saab sõlmida ju kokkulepet raha kasutada koos EFSI instrumendiga. selline võimalus on praeguses määruses täiesti olemas. ja ei ole mingit ohtu, et raha läheb tagasi Luksemburgi Euroopa Investeerimispangale ja siis eh, kuskil kaob jah, kui võetakse selge kohustus äh, siin komisjonis, et koondmäärusega me saame selle taas tsentraliseerimise ära hoida, siis see oleks positiivne lähenemisviis. suur tänu. see oli nüüd viimane küsimus. ja nüüd palume teilt vastuseid. suur tänu. kõigepealt riigiabi teema jah, e, kiirmenetluse korras teavitamine on ette nähtud nendel juhtudel, kus EFSI ja ESIF rahalised vahendid kombineeritakse. sest EFSI projektide puhul ei ole ohtu, et tekib riigiabi eeskirjade rikkumine, sest tegemist on rahastamisega valdkondades, kus erasektor ei taha rahastada projekte aga kui kasutatakse teisi avaliku sektori vahendeid, siis võib tekkida jah, riigiabi eeskirjade rikkumise oht, aga meil on kiirmenetlus kontrollimiseks ette nähtud. ja juba praegu see praktikas ka toimib. kasulik on ka meeles pidada, et me räägime praegusest programmitöö perioodist. kui me vaatame koondmäärust siis see on mõeldud aastatest kaks tuhat kaheksateist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend nii et siin ei enneta me kuidagi mingeid öö, öö, otsuseid tulevase eelarve kohta ega ka valge raamatu kohaseid ettepanekuid, need on öö, nüüd orienteerumiseks ja seejärel on ettepanekud parlamendi ja liikmesriikide kätes. nii et ma loodan, et see hajutab need mured, mis siin kõlasid komisjoni kavatsuste osas. kui me räägime ESIF-i ja EFSI rahaliste vahendite kombineerimisest. me ei taha kedagi sundida kombineerima ESIF-i ja EFSI vahendeid, aga need, kes tahavad seda teha, EFSI-t koos ESIF-i vahenditega kasutada ja Eh, et saavad ka ESIF rahalisi vahendeid muudel eesmärkidel säästa, muude eesmärkide huvides säästa. ja kui me eh, rohkem rahalisi vahendeid eraldame piirkondadele, seda roh-, parem on võimalik EFSit ja ESIFit kombineerida ja seda rohkem jääb raha puhtstruktuuri fondide e, projektide jaoks, mida erasektor ei taha toetada nii et ainult sel põhjusel me tegime eh, selle ettepaneku koondmääruses. me tahame lihtsalt hõlpsamaks muuta piirkondadele ja linnadele asja ja mõnikord eh, ka valitsustele, et nad saaksid erinevaid allikaid kombineerida. Eh, aga nad ei pea ilmtingimata seda kasutama, kui ei taheta piirkonnas aga see vähendaks bürokraatiat ja tahame selle protsessi võimalikult lihtsaks muuta. nüüd ühtekuuluvus. proua Kreel tõstatas küsimuse selle kohta, et EFSI ja ESIFi äh, rahalistel vahendil on erinevad eesmärgid. mõnel määral jah, aga see ei ole kogu tõde. näiteks EFSI äh, on kaas-, finantseeritud ka haiglaid Poolas ja Iirimaal tervishoiukeskuseid ja see mõjutab ähm, ju ka arengut ja aitab äh, nende erinevusi vähendada erinevate piirkondade vahel ja riikide vahel. ja veel üks näide, äh, midagi, mida meil ei õnnestunud veel läbi suruda, nimelt äh, kõik teavad, et Kreeka pangad Äh, on tõsiste piirangutega silmitsi, ega äh, suuda VKE-de raha, rahastamist parandada, aga üks võimalus oleks äh, VKE-de rahastamise platvorm luua ja kasutada selleks EFSI fonde kapitalina. EFSI võiks ka anda kapitali mõnedele erafirmadele ja mm, sellelt kapitali baasilt, eh, siis eh, fond võiks võtta laenu EFSilt ja, ja anda edasi VKE-dele. nii on võimalik eh, praegusest probleemidest Kreekas üle saada ja EFSi rahalised vahendid saaksid siin etendada tähtsat rolli, tugevdada äh, aidata luua töökohti Kreekas. aga meil ei ole õnnestunud veel eh, seda struktuuri eh, veel Kreekas käivitada, küll aga julgustame Kreeka võimusid kaaluma sellist võimalust. nüüd tehniline abi on samuti oluline. Eh, sellega me saame tagada, et geograafiline jagunemine liikmesriikid liikmesriikide vahel, aga ka piirkondade vahel liikmesriikides leiaks korralikult arvestamist. nii et igasugused sellekohased ettepanekud on olulised. mõnikord taristuprojektide puhul tekib vajadus ka toetuste järel, grantide kaudu rahastamise vahel ja EFSI rahalised vahendid saavad siin olla suureks abiks ja teisedki allikad saavad selliseid toetusi pakkuda. ja osa rahastamisest võib siis juurde tulla ähm, erasektorist. nii et see oleks selline pragmaatiline lähenemisviis, mis võimaldab parimal viisil kombineerida erinevaid rahastamisallikaid. nüüd Ühendkuningriigi tulevane roll Euroopa Investeerimispangas. nagu te teate, selle kohta me ei saa praegu midagi öelda, see on tõsi, et Ühendkuningriik on üks kõige suuremaid panustajaid EIB-sse ja see on üks küsimus, mis liikmesriikidel ja Ühendkuningriikidel tuleb läbi rääkida et kuidas hakkab tulevikus kõik olema. härra Omaršee küsis selle ülevaate kohta, kaardistamine. me oleme juba avaldanud ja internetis te näete Euroopa Liidu kaardi, millelt on näha, kui palju üks või teine riik on kasutanud EFSI võimalusi, aga see ei ole nii põhjalik, et sealt saaks näha, kui palju üks või teine piirkond on saanud kasu EFSist. aga te vähemalt saate sealt ülevaate riigiti. kui palju üks või teine liikmesriik on ära kasutanud võimalusi ja kui teile pakub huvi milliseid projekte EFSI on finantseerinud, siis kõik projektid, mis on juba allkirjastatud, eh, leiate Euroopa Investeerimispanga veebilehelt. ja EFSI eh, rahastamisega projektid on ka eraldi toodud välja. Eh, see on väga hea informatsioon, see näitab, kuidas mõned piirkonnad ja mõned ettevõtted ja mõned riigid on juba EFSit kasutanud ja see võib-olla ka annab äh, mõtteainet, kuidas teised piirkonnad ka võiksid seda kasutada. nüüd äh, miks mõned piirkonnad või riigid on rohkem EFSit kasutanud kui teised? nimelt need riigid, kes on kõige aktiivsemalt EFSit kasutanud, on tavaliselt mõni avalik asutus, mis on propageerinud seda võimalust ja mõnedes piirkondades ka saadikud on eh, Euroopa Parlamendist organiseerinud eh, üritusi ja tulnud kokku finantsinstitutsioonid, ettevõtjad, kohalikud asutused ja selgitanud neile, mida EFSI saab eh, pakkuda ja ei saa alahinnata Äh, kõige selle kasulikkust. mina kogu aeg reisin ringi liikmesriikides ja räägin neile sellest, mida EFSI saab liikmesriigi jaoks ära teha. kasutame kõikvõimalikke suhtlemiskanaleid, et teavitada sellest üha enam. aga paraku siiski õnnestub meil ainult piiratud arvul adressaatideni jõuda, nii et teie saadikute roll siin on väga-väga oluline, sest teie tunnete oma valijaid palju paremini kui keegi teine ja peaksite ka olema EFSI propageerijad. EFSI ei finantseeri fossiilset energeetikat, vaid energiakasutuse efektiivsust tõstvaid projekte, samuti taastuvate energiaallikate projekte, just need kaks viimast on väga suur osa EFSI rahadest saanud ja väga hea on näha, et uued tehnoloogiad innovaatilised eh, taastuvenergia, energiasutuse efektiivsuse projektid on saanud toetust EFSist. toon ühe näite selle kohta, mis on väga kasulik ja mida võiks korrata mujalgi. Taanist nimelt on see näide. Nemad lõid fondi, nemad eh, see tähendab, et pensionifondid, seal on praegu intressid väga madalad pensionifondides, nii et nad tahaksid sellepärast investeerida riskantsematesse projektidesse, seal on tulu suurem. aga samas ei tohi nad väga palju riske võtta ja Taanis pensionifondid kasutasid EFSit puhvrina nii et on üks fond, mis on kapitaliseeritud pensionifondi rahadega, aga EFSI ka investeeris sellesse. ja see fond investeerib nüüd taastuvasse energiasse, sellekohatesse projektidesse ja kui investeeringud kannavad kahju, siis EFSI on see, kes esimese tapamuse saab. nii et eh, ka nii saab kasutada EFSit selleks, et kaasata pensionifondide raha ja kasutada seda uute tehnoloogiate ja innovatsiooni huvides. ja veel. siin taheti selgitust selle kohta, kes on EFSI lõppkasusaajad, sealhulgas ka VKE-de hulgas. jah juba praegu nelisada tuhat VKE-d eh, peaksid EFSist kasu saama ja kõik eh, vahendajad eh, omavad kohustust ka aru anda selle kohta, kuidas nad on kapitali kasutanud, mis nad on saanud EFSilt. nii et meil on vaja seda infot. ja väga kasulik oleks, kui VKE-d, kes saavad sellisest rahastamisest kasu, teaksid, teataksid, teaksid, et nad Euroopa Liidus tegelikult saavad laenu või toetust, aga paraku pangad mitte alati ei räägi oma klientidele sellest, et miks nad üldse EFSid laenu saavad, aga sellepärast, et edasi seda anda VKI-dele. nii et oleks õiglane Äh, väita, et me suurendame VKE-de rahastamist, sest me oleme äh, kokku leppinud EFSiga, nii peaksid pangad ütlema, vahendajad ütlema. Äh, nii et lugupeetud saadikud, suur tänu nüüd teile. see oli väga huvitav mõttevahetus ja jäägem kontakti pidama, kui te tahate täpsemat informatsiooni. vabandust, vabandust. jah, ma ei peaks nii talitama, aga see teie küsimus oli härra Van Nistelrooy. Yes, um, if I jah, kui ma nüüd õigesti aru sain teie küsimusest, ei ole ohtu selles, et raha läheb tagasi, kui kombineerida ESIFit ja EFSit, et siis osa raha läheb piirkonnast tagasi Brüsselisse või Luksemburgi. ma ei tea, kuidas üldse võimalikki oleks. kui piirkond tahab kombineerida kahte rahastamisallikat, siis tähendab seda, et ta on otsustanud seda teha sihilikult. struktuurifondid on nende endi kätes kui investeering realiseerub, siis struktuurifondide poolne rahastamine tuleb toetustena ja EFSI poolne öö, samal suunal. aga kui mingil põhjusel nüüd investeering ei realiseeru, siis raha ei lähe tagasi mitte Brüsselisse või Luksemburgi. EFSI ei erista seda kuidas tavaliselt struktuurifonde kasutatakse? see on artikkel sada kakskümmend viis koondmääruses, aga väga hea, et te ütlesite, et raha tagasi ei lähe EIB-le, eh, e et selleks seda hiljem kasutada instrumendis. sellest on meil suuri abi, suur abi, sest see on nüüd käegakatsutav hea asi. mulle meenub, kui me esimest korda EFSit arutasime, siis te ütlesite, et alustagem eh, eh, Horisont kakskümmend kakskümmend tasandil ja pange see toimima. Mm, aga nüüd on rohkem võimalusi ja vabatahtlikult saab kõike seda kasutada, aga see kõik on nagu ühes paketis ümbrikus ja me peame vaatama menetlusi ja ära, mitte ära ootama järgmist perioodi me jah, järgime oma muudatusettepanekut ja kui te olete sa nõus, kaalugem põhjalikumalt siis koondmääruse konkreetset teksti juba. okei okay,, thank you. ma tänan suur,, suur-suur tänu teile. suur tänu kõigi vastute eest, selle arutelu eest ja eriti selle viimase märkuse eest mis tõenäoliselt avab võimaluse regi komisjonil arutada koondmäärust ja koostada oma arvamus. aasta kaks tuhat kuusteist maikuus te käisite siin meie komisjonis, nüüd te tulite märtsikuus. ma loodan, et järgmine kord veel rutem MFF-i küsimuses või saab näha, millises küsimuses, nii et meil on hea meel teid siin alati näha ja arutada teiega kõiki probleeme. tänan. okei okay,, on this point I niisiis ma äh, lõpetan sellega ülekantava osa meie kohtumisest ja nüüd jätkub koordinaatorite koosolek ja kõik saadikud, kes ei ole koordinaatorid, teid ma palun lahkuda saalist. Just, just to remind everybody that tomorrow tuletan kõigile meelde, et homme me alustame pool üheksa, mitte kell üheksa, vaid pool üheksa. ja esimene punkt on hääletamine